õigusi kaitseks, võib-olla mõlemad institutsioonid võiksid seda ka üheskoos ja käsikäes teha. siis daamid ja härrad, tahaksin veel kord välja tuua ühe juhtumi, mis meile kõigile väga suurt muret valmistab, tegemist on noore Saudi Araabia ajakirjanikuga Hansa Kanjariga. see noor ajakirjanik äh, on Malaisias äh, süüdistuste alla sattunud, ta on praegusel hetkel Saudi Araabias just nende väga õudsete avalduste pärast ja tal, teda ähvardab surmanuhtlus. on ilmselge, et iga inimese religioossed avalikest tunnetest peab kinni pidama, seda peavad tegema ka ajakirjanikud, arvamusevabadus, kõnevabadus on ka universaalsed väärtused, millest me peame kinni pidama ja sellepärast, et mingi noore ajakirjaniku luuletuse pärast Twitteris ähvardab teda surmanuhtlus, ei ole vastuvõetav ja sellepärast ma loodan, et olete sellega nõus, kui ma teen kõik selleks, et seda surmaotsuse täideviimist edasi lükata või veelgi parem see otsus ümber pöörata väga paljud kolleegid nädalavahetusel ja tegelikult ka täna terve päeva jooksul rääkisid mulle sellest, et äh, Hollandi partei PVV on avaldanud kodulehe, kus kutsutakse üles Euroopa Liidu kodanike äh, proteste välja tooma, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopas selle kohta, et nende äh, liikumisvabadus ja töötamisvabadus on tõkestatud ja ka Nelli Kruus on juba väga kriitilisi sõnu selle veebilehe kohta öelnud, kui ta ütles ka, et tegemist on avatud mandriga, kus inimesed võivad vabalt kõndida ja töötada seal, kus tahavad ja millal tahavad ja väga paljude kolleegide palvel, ilma et ma oleks seda veebilehte ise külastanud või midagi oskan teile praegu selle kohta öelda, kavatsen ma samme ette võtta ja esimesel märtsil on mul ette nähtud kohtumine Hollandi peaministri Rüttega ja pärast seda äh, ja aga see veebileht avaldab mulle muret, sellepärast et olen kuulnud, mida proua Reding selle kohta ütles, proua Wortmann-Kool, palun. jah, suur tänu, härra president Hollandis on ka Pro Poleni nimeline koduleht propolen.nl ja kõik, kes on selle PVV veebilehe vastu võivad oma solidaarsust seal üles näidata, sellepärast et ja seda just nende inimeste suhtes, välismaalaste suhtes, kes väga hästi töötavad äh, Hollandis, nii et kui te soovite, võite seal oma toetust avaldada lehel propolen.nl. suur tänu, proua Wortmann Kool, kolleeg Speroni, palun. president. härra president. ma kuulsin, kuidas te kaitsesite siin Saudi ajakirjaniku sõnavabadust ja mulle tundub, et samas järgmise lausega üritate piirata PVV sõnavabadust ja Ungari ajakirjaniku sõnavabadust, kui on sõnavabadus meil etaloniks, siis kõigi jaoks. proua Speroni, te ei kuulanud mind vist väga tähelepanelikult, muidu te poleks seda avaldust teinud, proua Intfeld, palun. suur tänu, härra president ma tahaksin jätkata sealt, äh, mida ütles proua Wortmann-Kool, see algatus on teretulnud, kuid minu meelest oleks siiski subi-, sobivam, kui meie koda ka teeks ametliku teadaanne, äh, teadaande sellise äh, PVV suhtumise eest, kus nad kutsuvad inimesi esitama kaebusi anonüümselt teiste Euroopa Liidu kodanike vastu me tahaksime, et Hollandi valitsus äh, eemaldaks ennast sellistest, sellisest tegevusest. jah, proua Infeld, mul tuleb veel kord äh, teile öelda, et väga paljud kolleegid rääkisid mulle sellest, ma ise pole veel seda veebilehte külastanud, ma kogun informatsiooni, võtan ühendust ka proua Redingiga ja kui vaja, siis ka Kodanikuvabaduste komisjoniga ja palun, et see komisjon tegeleks selle küsimusega, aga tahaksin kõikide, äh, kõiki kolleege Äh, paluda, et te teeksite seda, mida proua Wortmann-Kool soovitas, ma arvan, et ka sellega on meil võimalik juba oma häält kuuldavaks teha. suur tänu, rohkem vist kodukorda puudutavaid küsimusi pole, sellepärast läheme nüüd kodukorra juurde ja nüüd tuleme meie kodutute olukorda juurde Euroopas seoses